olnud, eh, enne kui lähme järgmise päevakorra punkti juurde, sooviksin öelda, et eh, vastavalt eh, kakssada kolmkümmend üks lõige neli ei ole mingis, ei ole tehtud ainsatki ettepanekut ähm, hääletada parandust, mis viidi sisse ei, päevakorda eile kell viis õhtul. nüüd lähme järgmise päeva